ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse Euroopa haiglate tervishoiutöötajate tööandjate ühenduse Euroopa avaliku sektori töötajate ametiühingu sõlmitud raamkokkuleppe teravate instrumentide põhjustatud vigastuste ärahoidmise kohta haigla tervishoiusektoris. esimesena võtab sõna Leslie. Äh, ma tänan, jooksin just trepist üles. Äh, kui me räägime süüstatorgete tekitatud vigastuste ärahoidmisest Euroopa Liidus igal päev, neid on igal aastal üle miljoni. paljud need, kes saavad viga ja nende perekonnad ootavad piinarikkalt, et teada saada, kas nad on saanud vere kaudu levivad nahkus nagu HIV või hepatiit C-d. Äh, ma praegu hingeldan, kuna ma jooksin trepist. lubage mul hetke tõmmata hinge, enne kui ma jätkan. tänan Uh, the risks of infection for uh, uh nakkum-, nakatumise oht pärast uh, tõrget ei, ei ole sugugi väikesed. eksterdid ütlevad, et hepatiit B puhul on üks kolmest, üks kolmekümnest, hepatiit C puhul üks kolmesajast, HIV-i puhul. Julie Youngi juhtum näiteks. Uh, Julie oli meetod, kes suri um, aastal kaks tuhat kaheksa, seitse aastat pärast seda, kui ta nakatus HIV-i, kui ta võttis äh, nakkust põdevat patsiendilt verd Londoni, äh, Londoni haiglas. Äh, pärast seda, kui ta võttis vereproovi või äh, hambaarsti äh, assistent, kes töötas vanglas, eh, keda torkas äh, vang äh,, kellel oli hepatiit B ja C ja oli HIV positiivne kujutage ette, milline piinarikas ooteaeg tal oli. nüüd on ta avastanud, et ta on nakatunud hepatiit C-sse. see metoda ja väga paljud teised taolised jätkavad kampaaniat selle küsimuse lahendamiseks. mind kaasati esimest korda aastal kaks tuhat neli, kui ma külastasin seda haiglat minu valimisringkonnas äh, Hospeni Euroopa kutsele ja sama aasta esimesel detsembril äh, ma avasin äh, näituse äh, koos Steven Hughesiga siin parlamendis. Euroopa Liidu tervishoiutöötajad külastasid äh, ka parlamenti ja, ja palusid haastavalt meie abi. Need teist, kes kohtusid nende medtöötajatega, Äh, ilmselt olid väga liigutatud nende äh, püüdlustest ja kahe tuhande kuuendal aastal me võtsime parlamendi resolutsiooni, äh, mis oli suunatud Euroopa tervishoiutöötajate kaitseks süstlavigastuste läbi saadud nakkuste vastu. ja seetõttu me pöördume komisjoni poole muuta direktiivi kaks tuhat viiskümmend neli bioloogiliste toimeainete kohta kolme kuu jooksul, kuid see ettepanek jäi tulemata, kuid mina koos Stephen Hughesiga ei loobunud. ma olen isiklikult äh, muutnud palju raporteid ja resolutsioone, kutsunud üles tegevusele äh,, tosin korda võtnud sõna täiskogule ja esitanud äh, väga paljusid parlamendipoolseid küsimusi. pärast kohtumist volinik Spiidlaga aastal kaks tuhat kaheksa meile öeldi, et komisjon valmistab ette ettepaneku ja me oleme juba peaaegu edu äärel kuid viimasel hetkel see blokeeriti kuna sotsiaalpartnerid lubasid, et nad üritavad saavutada kokkuleppe, äh, kuigi me ei, äh, olime täiesti frustreerinud. kõikehõlmav äh, kokkulepe lõpuks saavutati sotsiaalpartneritega aastal kaks tuhat üheksa suvel. minu resolutsioon toetab igati seda raamkokkulepet. nõukogu peab kiiremas korras direktiivi vastu võtma, et komisjon saaks tagada selle viivitamatut jõustamist. Euroopa tervishoiutöötajad sõltuvad meist. meie tervishoiutöötajad ei saa oodata ja neid ei tohi jätkuvalt hoida ohus. ja nüüd on aeg tegutseda otsustavalt. tänan ja nüüd härra Hughes. suur tänu, härra president. ma arvan, et tervishoiu küsimustes oleks kasulik, kui me saaksime rahulikult oma kohale jalutada, mitte niiviisi hüpata siin. aga tegemist on väga olulise tervishoidu ja ohutust puudutava õigusaktiga. ma räägiksin natukene taustast, me oleme seda ette valmistanud kuus aega, esimest korda kohtusime me kuus aega tagasi, kuus aastat tagasi, nagu Liss ütles, ja on väga hea, et täna on siin volinik Andor ja väga kahju, et volinik Spiidlat täna meie seas ei ole. me oleme kritiseerinud teda väga palju siin kojas, aga siin täna või oleksime võinud talle tunnustust avaldada, sellepärast et lõpuks on ta teinud algatuse see süstlatorgete vigatuse, vigastuse ettepanek edasi viia. me veensime teda kaua ja, ja tema teenistuses inimesed muudkui andsid talle nõu, et direktiivi pole vaja ja me peame me saame lähtuda ainult äh, kahe tuhandenda aasta direktiivist äh, seoses bioloogiliste äh, ainetega ja, ja üheksakümne kaheksanda aasta raamdirektiivi riskihinnangutega ja et sellest on kõigest piisab, et süstlasorke vigastusi ära hoida. aga lõpuks sai volinik siiski aru, et kui tegemist on ühe miljoni süstlatarkavigastusega aastas, siis tuleb sellega tegeleda, nii nagu on tehtud Ameerika Ühendriigis, äh, riikides ja ka osades äh, Hispaania piirkondadest, kus äh, meetmed on olnud väga tõhusad. ja lõpuks volinik on nõustunud tegutsema, kahe tuhande kaheksandal aastal tehti direktiivi e-, ettepanek ja siis HOSPEM ja EPSO soovisid sõlmida kokkulepet kokkuleppe, nad on kokkuleppe sõlminud, tegemist on hea kokkuleppega, mul on selle üle hea meel, aga see on äh, mõningad, kok-, mõningad kokkuleppe osad on pisut ähmased ja seetõttu olen ma esitanud oma muudatusettepaneku, mille, mida on kinnitanud ka meie tööhõivekomisjon, äh, mis äh, teeb ettepaneku suunisteks, mis aitavad kaasa selle direktiivi Äh, sujuvale kohaldamisele kõikides liikmesriikides. ma toetan täielikult komisjoni direktiivi ettepanekut ja me mõistame, et sotsiaalpartnerite kokkulepet ei saa puudutada, meie ei saa seda muuta, nõukogu ei saa seda muuta, see on nende kokkulepe, aga kõige tähtsam osa sellest kokkuleppest, äh, artikkel seitse, äh, artikkel kuus on ähmane riskihinnangute osas ja ennetavate meetmete osas, mida tööandjad peavad rakendama ja millal nad, neid meetmeid tuleb rakendada. kui need ähmased asjad ei saa konkreetsemaks muudetud, siis selle direk-, siis jääb see meede mitte õhus, tõhusaks ja seetõttu me, on väga tore, kui komisjon koostaks ja avaldaks kokkulepet käsitlevad suunised, mis hõlbustaksid selle sujuvat rakendamist kõikides liikmesriikides. süstlatorkvigastused on kõige levinumad vigastused tervishoiusektoris ja iga kord, kui kasutatakse nõela, siis on süstlatorke vigastuse oht ja, ja ohus on põhimõtteliselt tervishoiutöötaja elu, sellepärast et, et veres on äh, igasuguse, kõikide kehavedelike äh, osasid ja on väga palju tõendeid, et äh, tervi-, et turvalisemad meetmed ja mitmed teised sammud aitaksid süstlatastuse vigastusi ära hoida ja kõiki meetmeid tuleb rakendada, mitte ainult ühte meedet. on tõestatud ka seda, et et kui meetmeid ei võeta, siis mõju pole me ei saa ainult äh, rakendada turvalist, turvalisi meetmeid, turvalisi meetmeid ainult äh, üksikutes, üksikute patsientide puhul. riikides, kus on tõhusad õigusaktid nagu Ameerika Ühendriigid, Kanada ja osad äh, Hispaaniast, on tõendid näidanud, et kõiki kolme elementidest tuleb rakendada selleks, et süstatorke vigastusi ära hoida. Pole sugugi mitte juhus, et kõik need meetmed oleksid rakendatud ja just nimelt sellepärast me leiamegi, et artiklit kuus kokkuleppest tuleb täpsustada. Liis mainis, kui tõsine on trauma seoses süstlatorkevigastustega. mina olen viimase kuue aasta jooksul kohtunud inimestega, kes on sellise vigastuse all kannatanud ja ma tõesti rõhutaksin, et see trauma on tõesti kohutav. üks doktor kaotas oma, oma töö ja, ja teine näiteks nakatus HI viirusesse. pärast kuid ebakindlust saavad inimesed teada, kas nad on nakatunud või mitte. ma olen kohtunud ka prügi öö, äh, koristajaid ja, ja vanglatöötajaid, kes on süstlatorke vigastuse all kannatanud ja ne, neid see kokkulepe ei hõlma, sellele tuleb ka mõelda. igal juhul on algatus väga hea, me peaksime ainult kandma hoolt selle eest, et seda ühtlaselt rakendatakse kogu Euroopa Liidus ja loodetavasti õnnestub meil märkimisväärselt vähendada ühe mil-, ühte miljonit süstlatorke vigastuse all kannatava inimese, inimeste arvu aastas. ja nüüd volinik härra Ander, suur tänu! härra president, austatud raportöör, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle küsimusega tegelemise eest. iseäranis tahaksin tänada raportööri proua äh, Elizabeth Linni, kes on teinud äh, ära väga hea töö selleks, et, et, et hinnata komisjoni ettepanekut. ta on aastaid selle kallal töötanud äh, selle nimel, et parandada tervishoiutöötajate tervise ja ohutus, tervist ja ohutust. ma tean, et parlament on selle pärast tundnud muret, kahe tuhande viienda aasta kahekümne neljandal veebruaril juba võeti vastu selleteemaline äh, resolutsioon, kus kutsuti üles äh, kaks tuhat viiskümmend kolm direktiivi üle vaatama ja, ja kuuendal juulil kaks tuhat kuus võttis parlament vastu resolutsiooni, kutsudes üles äh, komisjoni võtma vastu äh, direktiivi, äh, seda eelnimetatud direktiivi, direktiivi uuendamiseks. vastusena äh, algatas äh, komisjon konsulteerimise sotsiaalpartneritega lähtuvalt meie lepingulisest kohustusest pärast konsulteerimisfaasi kaks töötajate organisatsiooni, HOSPEM ja EPSU, Euroopa Avaliku Sektori Töötajate Ametiühing, pidasid läbirääkimisi ja jõudsid juulis kaks tuhat üheksa äh, raamkokkuleppeni. nagu te teate, nõukogu äh, komisjoni ettepanek kavatseb seda äh, kokkulepet kohaldada. austatud parlamendiliikmed, me kõik teame, et süstlatorkevigastused ja teravate riistadega vigastused on kõige levinumad vigastused haigla- ja tervishoiusektoris iseäranis hädaabiravi osakondades, intensiivravis, kirurgia osakondades ja mul on väga hea meel, et teie oma resolutsiooniga tunnustate komisjoni ettepanekut ja seda, et komisjon on arvesse võtnud parlamendi kuuenda juuni kahe tuhande kuuenda aasta resolutsiooni põhipunkte. seda me tõesti ka üritasime teha. ma olen ka nõus teiega, et selle kokkuleppe rakendamine oleks äh, suureks abiks tervishoiutöötajate kaitses ja selle kokkuleppega ja loodetavasti ka äh, direktiivi vastuvõtmisega nõukogu poolt äh, saavad kasu tervishoiutöötajad tänu meie riskihinnangule, riski ärahoidmise meetmetele, teabe jagamisele ja nii edasi. Need meetmed, mis on miinimumnõueteks, ei ole mitte ainult äärmiselt teretulnud, vaid ka hädavajalikud. austatud president, austatud raportöör, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lõpetuseks tahaksin vaid tänada teid selle eest, et te toetasite komisjoni ettepanekut, loodetavasti nõukogu võtab selle ettepaneku ka kiiresti vastu, suur tänu! Um, suur tänu ja nüüd härra Paldestare, kaks minutit suur tänu, president, austatud kolleegid. nagu on juba kinnitatud, siis süstlatorke vigastused ja teravate instrumentide põhjustatud vigastused on Euroopas tervishoiutöötajatele suurimateks riskideks. Nad eh, on seetõttu meie tervishoiusüsteemidele ja ühiskonnale oluliseks probleemiks. komisjoni äh, ettepaneku eesmärgiks on kutsuda nõukogu üles äh, uuendada õigust lähtudes äh, raamkokkuleppest, äh, mille on sõlminud sotsiaalpartnerid. kokkuleppe eesmärgiks on suurendada töötajate kaitset kõikide teravate instrumentide põhjustatud vigastuste suhtes ja seega on see kokkulepe oluline samm edasi haiglakeskkonnas tööohutuse parandamisel. ma arvan, et me kõik mõistame, et need vigastused võivad olla väga rasked ja nendega võib kaasneda viirushaiguste ja HIV levik ma kutsuks üles integreeritud ja realistlikule lähenemisele sellele probleemi suhtes. seetõttu on oluline vaadata halduslikke, õiguslikke ja rahalisi piiranguid, eh, mis selle leppega kaasnevad. ma loodan, et need ei ole liiga suured ja need ei takista väike ja keskmise suurusega ettevõtte ettevõtete tegutsemist tervishoiusektoris. see on oluline liikmesriikidele ja oleks hea, et ka, kui ka riikide tasandil võetaks eh, tõhusamaid meetmeid tervishoiutöötajate kaitseks. ja lõpuks paluksin komisjonil silmas pidada praeguse kokkuleppe rakendamist ja informeerida äh, parlamenti sellest, kuidas see rakendamine toimub. parlament on kaua aega olnud sellest teemast huvitatud ja me peame ka hindama, kas äh, tuleks äh, mm, edaspidi seadusandlust veel kord läbi vaadata. Tšerkas neli minutit. suur tänu. ma alustaksin selleks et tänaksin raportööri proua Linni suurepärase töö eest ja ka komisjoni selle eest, et neil on õnnestunud ühendada erinevaid äh, seisukohti. Äh, härra Anderson, teie teine tööpäev ja ma arvan, et see on väga hea algus äh, teie ametiajale. see on teine direktiiv on olemas ka teine direktiiv, mis parlamendile on huvi pakkunud mikrofinantseerimise osas, nii et paari päeva jooksul on teil võimalik ka selles osas parlamendi ja kodanike huvile vastu tulla ja tänaksin ka volinik Spidlat. ma ütleksin, et see raamkokkulepe on väga oluline instrument tervishoiutöötajate jaoks, sellepärast et aastas toimub üle miljoni õnnetuse ja loomulikult toovad need kaasa väga tõsiseid terviseriske, hepatiit B, hepatiit C, AIDS, HIV ja asi ei puuduta ainult tervishoiutöötajaid, vaid ka patsiente, peresid ja nii edasi, nii et see puudutab päris paljusid eurooplasi. me alustasime seda tööd üsna ammu, me käisime, koputasime komisjoni ja nõukogu ust ustele ja ma arvan, et tuleb tänada härra Hughes'i selle tohutu töö eest, mis ta on ära teinud sellel pikal ja käänulisel teel, mis meid tänasesse on toonud. ja ma selgitaksin, miks sotsiaaldemokraadid on täna väga rõõmsad. kõigepealt me peame mõistma töötervishoiu olulisust, me peame looma nii tervisliku töökeskkonna kui võimalik, see on oluline nii töötajatele, nende peredele kui ka mm, meie ühiskonnale. ja me oleme juba rääkinud sedasorti vigastuste kaasmõjudest, mida see tähendab nendele töötajatele ja nende peredele, aga me ei ole rääkinud majandusmõjudest Äh, neid on samuti tehtud näiteks Austraalias. siis me räägime äh, kuuest äh, skp protsendipunktist. mil-, kust see kulu tuleb, loomulikult inimkapitali kulust, aga see on seotud ka teiste valdkondadega. teiseks, ennetus me peame tegema midagi enne, kui äh, probleemid tekivad. ennetus on keeruline, meil on vaja äh, korralikku rakendamist, koolitust ja nii edasi. kolmandaks on oluline välja tuua äh, sotsiaalsete nii-öelda eestkõnelejate roll, ametiühingud ja nii edasi, ilma nendeta meil ei oleks seda raamkokkulepet, meil ei oleks ka ennetuskavasid. inimesed äh, kritiseerivad sageli ametiühinguid äh, nende kulude pärast, mis ühiskonnale tekivad nende tegevuse tulemusena, aga me unustame ära need kasud, mida ühiskonnale tuuakse. ametiühingud võimaldavad arutelusid poliitiliste institutsioonidega. meie parlamendina peame Äh, kaitsma oma seisukohti ühiskonna ees ja ma arvan, et ilma Euroopa Parlamendita seda konkreetset lepingut ei ole, meie oleme äh, olnud algatajaks ja täname ka Hispaania eesistujat ja loodame heale koostööle tulevikus. proua Linn. jah, nüüd ma saan juba vabalt hingata äh, ma ei tahtnud alguses fraktsiooni nimel kõneleda, mm, aga selgus, et ma ikkagi pean rääkima kahes osas, aga see annab mulle võimaluse tänada kõikide variraport, kõiki variraportööre, keda ma varem ei tänanud, nüüd äh, eh, aga ka härra Hughes'i, sest härra Hughes oli see, kes aastal kaks tuhat neli koos eh, konservatiivist John Boyce'iga käis haiglates, eh, et olukorraga tutvuda ja ma arvan, et see oli väga oluline me peame lähtuma sellest, mida inimestel tegelikult oma töös vaja on ja kuulates õdesid ja arste ja tervishoiutöötajaid, eh, tuli arvesse võtta ka nende seisukohti. siin mainiti rakendusjuhiseid ja mind huvitaks eh, see, kas eh, komisjonil on plaanis rakendusjuhised kokku panna, ma arvan, et need oleksid väga olulised mind huvitaks ka see, kas äh, teil on äh, täpsemat infot nõukogu planeeritud ajakava kohta, sellepärast et on väga oluline, et äh, kõik see võetaks vastu väga kiiresti, sest need tervishoiutöötajad on oodanud juba nii palju aastaid, me ei taha rohkem enam süstlatorke vigastusi, mis tekiksid põhjendamatult selle ooteaja jooksul ja sellest on ka juba räägitud, et kuigi praegu puudutab see ainult tervishoiusektorit, siis ma tahaksin, et see laieneks ka teistele sektoritele, eriti vanglatele. ma arvan, et on väga oluline, et äh, kaitstaks ka vanglaametnikke. on väga palju asju, mis nende töötajate jaoks väga olulised on, aga kõige tähtsam on äh, süstlate taaskatmine ja ma väga loodan, et äh, tervishoiutöötajad pääsevad nüüd äh, äh, ebavajalikest vigastustest, proua Lambert, kolm minutit. täna president, <clears throat> ka mina tahaksin avaldada tänu Steven Hughesile ja Liz Linnile tehtud töö eest ja igati toetada seda meedet, kuigi me oleks seda oodanud varem nagu juba mainitud, USA-s on juba aastast kaks tuhat üks vastav õigusakt vastu võetud äh, ka osades, Euroopa Liidu osades ja lõpuks ka meie jõuame järele pärast seda, kui väga paljud inimesed on äh, nendest vigastustest juba kannatanud. on räägitud sellest ohust WHO, Maailma Terviseorganisatsioon on hinnangud et, et üheksakümmend protsenti arengumaades kokkupuudetest taoliste vigadustest ja üheksakümmend protsenti aruannetest äh, selle kohta on äh, USA ja Euroopa Liidu kohta ja me teame, et väga paljud juhtumid jäävad teatamata, äh, kui me räägime teravate instrumentide põhjustatud vigastustest, nelikümmend kuni seitsekümmend viis protsenti. ja see on väga suur arv ja seetõttu me peaksime äh, igati tervitame sotsiaalpartnerite saavutatud raamkokkulepped, milles räägitakse ka äh, teavitamiskohustusest äh, kedagi süüdistamata. kuid me peaksime siiski mõtlema ka selle peale, miks nendest juhtumitest ei teatata. võib-olla nad ei mõista kaasnevaid ohtusid, võib-olla nad kardavad tagajärgi, kui nad teatavad taolisest vigastusest ja võib-olla kardavad ka kaotada oma töökohta ja äh, väga paljudes kohtades on tulnud äh, teated ka selle kohta, et kui vigastustest on teatatud, siis mitte midagi ei järgne, midagi ei toimu. ja need inimesed on jäänud ilma ka arstiabita, rääkimata siis psühholoogilisest abist või alternatiivsest töökohast äh,. kui äh, nad nakatuvad näiteks HIV-i äh,, on võib-olla oht teistele patsientidele, kui nad jätkavad samal töökohal ja on ka uuringuid, mis näitavad seda, et tervisetöötajad, kes töötavad väljaspool haiglaid, on kõige sagedamini rahulolematu tööandjate reageeringuga, seega inimesed on oma sõna öelnud ja nüüd tervishoiusektor on väga rahul, et see raamkokkulepe hõlmab ka väljaõpet ja allhanked, teostajad, ma ei tea, kas see puha, puhastusteenistust ka kaasa või mitte, selleks on vaja selgitust kuid see ei hõlma teisi äh, elualasid, kus sama oht valitseb, kuid väljaõppekohustus on äärmiselt tähtis ja ma loodan, et liikmesriigid suhtuvad sellesse täie tõsidusega. kohustuslik väljaõpe, et anda seda, et äh, osaleda väljaõpet ja ka äh, see peab olema ka täiendkoolitus, jätkuõpetus, mitte nii, et ükskord äh, õpetada välja ja sellega asi piirdub. praegu äh, Äh, ei teostata väljaõpet ka seal, kus näiteks tööandjatel on vastav tegevuspoliitika vastu võetud. ja nüüd kulutused, kui me räägime koolitus- ja ennetusmeetmetest, turvalisematest instrumentidest, siis äh, nendega kaasnevad kulutused on ainult üks kolmandik nendest kulutustest, mis äh, tuleb teha siis, kui inimesed saavad vigastuse teravate instrumentidest. ja seetõttu äh, äh, väga sageli Äh, tööandjad peab mõistma ka, et kui ei rakendata ennetusmeetmeid, siis tekib oht, et nad kaevatakse kohtusse. tänan, järgmisena härra Vlasak, poolteist minutit. daamid ja härrad, volinik Äh, tervishoiu haiglasektoris saavutatud raamkokkulepe teravate instrumente põhjust vigastuste ärahoidmise kohta on üks esimesi taolisi äh, ametiühingute poolt saavutatud raamkokkuleppeid ja selle tähtsus kasvab veelgi, kui arvestada, et taoliseid vigastusi äh, on Euroopas igal aastal üle ühe miljoni. see on samm õiges suunas kui sellest raamkokkuleppest peetakse kinni, on võimalik tulevikus väga palju taoliseid vigastusi ära hoida. see tegelikkuses tähendab turvalisemat töökeskkonda ja võimalust kaitsta äh, tervishoiutöötajaid verega ülekantavate nakkuste vastu, <clears throat> mida põhjustavad süstlatorked. kuigi valitseb teatud teadmatus ja ebakindlus selle ähm, raamkokkuleppe määratlustest, ma loodan, et tehakse kõik selleks, et sotsiaalpartnerid ja teenuste osutajad saavad kogu vajaliku informatsiooni ja lõpuks nõukogu kiidab heaks soovitud direktiivi. ma tahan samuti rõhutada, et kokkulepe tööandjate ja töövõtjate vahel on Euroopa mõistes unikaalne äh, õigusinstrument, millel puudub pretsedent riiklikul tasandil see on nõnda öelda eneseregulatsiooni vorm, milleni jõudsid need, keda äh, need vigastused kõige rohkem puudutavad ja see on näidiseks ja eeskujuks ka teistele Euroopa vastavatele instrumentidele erinevalt CO2 mehhanismist või teenuste sektori harmoneerimise instrumentidest Äh, kus väga sageli meie ja liikmesriigid suruvad ettevõtjatele peale mitmesugused määrused. järgmisena äh, härra Mastalka. tänan, president, kallid kolleegid. eelkõige ma tahaksin tänada meie raportööre, proua Lenni ja proua Pereset suurepärase ja kasuliku töö puhul mul on hea meel, eh, kuna ma olen hariduselt arst, et meie siin Europarlamendis oleme teadlikult vajalikkusest paremini kaitsta eh, tervishoiu ja haiglatöötajaid teravate instrumentide põhjustatud vigastuste vastu. nii nagu sellest on juttu ka resolutsiooni eelnõus, mulle teeb aga muret Euroopa Liidu aeglane tegutsemine, vabandust, komisjoni aeglane tegutsemine on möödunud viis aastat sellest ajast, kui see küsimus tõstatati Euroopa Komisjonis esimest korda ja ligi neli aastat on möödunud sellest aja, kui Euroopa Parlament võttis vastu oma resolutsiooni äh, soovitusega vastu võtta vastav õigusakt, mis tagab äh, parema tervishoiutöötajate kaitseverega üle kantud naikuste ees. viimases parlamendi koosseisus ma tegin koostööd kolleegide Lenni ja Hughesiga selle resolutsiooni eelnõu koostamisel ja seetõttu minu ettepanek on, et et selle direktiivi eelnõu poolt välja pakutud meetmed äh, võetakse vastu niipea kui võimalik, selleks et saavutada parim äh, tervishoiutöötajate kaitse ja ohutus monsieur le président monsieur le commissaire euh, ähm, Maureen Chartier, president, volinik, raportöör, kallid kolleegid. ma tahtsin öelda, et mul on hea meel täna hommikul, et äh, nüüd on välja pakutud direktiiv, millega kaitstakse tervishoiutöötajad teravate instrumentidega põhjustatud vigastuste vastu. me peame selle teemaga tegelema nii kiiresti võimalik. me teame, kui teadlik see on ja millised äh, taoliste vigastuste tagajärjed võivad olla äh,. härra volinik, ma suhtun optimismiga sellesse lootuse, et te äh, saate võtate kiiresti vastu sellele raamkokkuleppele jõustamisotsuse, mis aitab kaasa edasi liikuda, ma tahan tänada proua Linni ja ka härra Hughesi, sest meie kui Euroopa Parlamendi liikmete ülesanne on kaitsta meie kodanikke. tegemist on tervishoiutöötajatega, me oleme nendest palju rääkinud, kuid me peaksime rääkima ka nendest, kes töötavad puhastusteenistuses, vanglates, kes vajavad kaitset, need, kes äh, töötavad äh, haridusasutustes, õpetavad medtöötajaid ja medõdesid, kuid me peame välja õpetama ja koolitama ka haigla- ja tervishoiutöötajaid ning nende tööandjad, et nad ei seaks oma personali ohtu. ja ma arvan, et me peame äh, Euroopa Parlamendis peame mobiliseerima ja toetama raportööri, kes tõstatas selle teema, selleks et need meetmed rakendataks asjakohaselt kõikides liikmesriikides me peame regulaarselt äh, kontrollima ka seda, kuidas äh, neid meetmeid kohaldatakse, see peaks olema meie ülesanne, meie kohustus ja seda kohustust peavad täitma kõik. suur tänu ja nüüd äh, proua Rapti, kes räägib kolm minutit. suur tänu, president. algatuseks tahaksin ma tänada meie Euroopa Parlamendi vanemaid liikmeid, sellepärast et mina olen praegusel hetkel uus liige ja kõigepealt tahaksin tänada proua Linni, kes on raportöör. minu arvates töö selle teema kallal on olnud suurepärane ja minu jaoks on see töö isikliku tähtsusega, minu abikaasa on arst ja paar aastat tagasi just nimelt äh, sattus ka tema süstatorke vigastuse ohvriks, nii et me oleme isiklikult äh, kogenud, kuidas see olukord on äh, ja meil on meil olid väga rasked päevad, äh, enne kui me saime teada, äh, millised olid äh, analüüside tulemused ja kas sellel süstlatorke vigastusel on ka tagajärgi. nii et ma tänaksin teid veel kord suurepärase töö eest, ma olen väga rahul tulemustega ja mul on hea meel, et esimest korda on tööandjate ühendus ja töövõtjate ühendus pead kokku pannud ja teinud tööd selleks, et jõuda kokkuleppeni. ja mul on hea mul on jäänud mulje, et praegusel hetkel on võimalik meil saavutada oma eesmärke ja me lõpuks ometi langetame otsuse, millest saavad kasu kõik meie kodanikud. ma ei hakkaks kõiki asju kordama, aga ma tahaksin siiski korrata, et praegusel hetkel on meil üks miljon süstlatorkevigastust aastast see arv on väga suur arv ja seda arvu tuleb igal võimalikul juhul ette, esile tuua ja ma tahaksin äh, ka öelda, et Euroopa Parlament on äh, töötanud väga eeskujulikult äh, selle teema kallal kahe tuhande viiendast aastast alates. ja ma arvan, et me peame andma kõik endast oleneva selleks, et see direktiiv vastu võetakse nii kiiresti kui võimalik, et see rakendatakse. see dokument aitaks meil liikuda meie enda sotsiaalsete eesmärkide suunas liiduna. loomulikult äh, me pea, ei tohi unustada seejuures personaliküsimusi, me peame töö, töötajate arvu tervishoiusektoris suurendama ja komisjon äh, ütles äh, Euroopa Parlamendi ees alles hiljuti, et üks sektor, millele tuleb keskenduda on just nimelt tervishoiusektor, nii et ma arvan, et me peaksime äh, selle kallal töötama ja lööma, looma uusi töökohti ja tegema seda kvalitatiivselt, ma sooviksin kõigile selles edu ja ma äh, sooviksin ka komisjonile ja volinikule edu uues ametikohas. härra Ferkas, äh, Serkas, kes on väga kogenud selles valdkonnas, ütles, et et teie töö algab väga positiivselt äh, ja teil on suurepärane võimalus äh, oma tööd positiivses vaimus alustada. mina omalt poolt rõhutaksin, et äh, me peame lähenema see õigesti küsimusele just nimelt nii, et ka tervishoiusektorid ja meie kodanikud tunneksid, et me toetame neid. Grazie, president Anch'io porterò un'esperienza personale. Lavoro... ja järgmisena proua äh, Matjas Ronsuli. suur tänu, mina olen töötanud äh, äh, ka äh, tervishoiutöötajana äh, kirurgia osakonnas äh, ja ma isiklikult sattusin süstlatorkevigastuse ohvriks äh, ja ootasin äh, väga suures mures analüüside tulemusi. tegemist oli sellise äh, vaakumperioodiga, kus ma teadsin, et potentsiaalselt võin ma nakatuda igasugustesse haigustesse ja just nimelt tänu oma isiklikele kogemustele tahaksin ma toetada seda ettepanekut, mis äh, raamkokkuleppele annab ka õigusliku äh, tugevuse ja tõstab miinimum tervishoiustandardid kõikidele tervishoiutöötajatele. tervishoiutöötajad moodustavad kümme protsenti meie Äh, tööjõust ja tegelikult ei ole meil mitte ainult äh, üks miljon, vaid üks koma kaks miljonit äh, torkevigastust tervishoiusektoris igal aastal. väga paljud tervishoiutöötajad, kes satuvad torke ohvriks, lahkuvad töölt täielikult ja kaks koma viis protsenti süstlatorkevigastustest statistiliselt viivad AIDSi või HI viirusesse rakastumisse ja tänu just nimelt äh, hirmule süstlatorke vigastuste ees äh, noored inimesed ei taha tervishoiusektorisse tööle asuda ja meie tervishoiusüsteemid kannatavad selliste arengute all, ka meie tervishoiutöötajad äh, kannatavad, nende töö on pingeline, nad on stressis ja tervishoiutöötajad, kes on süstlatorke vigastuse ohvriks sattunud, peavad ootama kuus kuud selleks, et teada saada, kas nad on nakatunud mingisugusesse haigusesse või mitte, paljudel juhtudel nad äh, ongi nakatunud, analüüsid on positiivsed ja neil on äh, C-hepatiit näiteks. sellepärast on oluline, et äh, me paneksime paika kindlad eeskirjad ja tervishoiutöötajad neid ka austaksid. ja järgmisena härra Tšernetski, kaks minutit. suur tänu, president, lugupeetud daamid ja härrad, me räägime täna probleemist, mis on kasvamas ja muutumas tervishoiusektori üheks võtmeprobleemidest. ma viitaksin statistikale. Euroopa Liidus on umbes üks miljon süstlatorke vigastust aastas Need on äh, väga õnnetud äh, juhtumid äh, Ameerika Ühendriikides, aga on kolmsada kaheksakümmend tuhat sellist vigastust. ameeriklased ise ütlevad, et see arv on küll alahinnatud ja see teg-, pärise arvud on suuremad, aga siiski. see, see, need süstlatorke vigastused ohustavad põhiliselt tervishoiutöötajaid, aga samas on ohus ka patsiendid ja me peame selle tõsise probleemiga tegelema patsientide puhul ja ka tervishoiutöötajate puhul tuleb maksta kohutavaid kompensatsioonisummasid. eelkõnelejad on siin rõhutanud ennetuse tähtsust selles valdkonnas. just nimelt ennetus on alati odavam kui pärastine ravi meie resolutsioon väärib meie igakülgset toetust, see on piisav reageering äh, nendele muredele, mida meile on väljendanud tervishoiukeskus. iseäranis oluline on see, et probleem kasvab äh, kogu aeg, samuti kompensatsioonisummad, mida tervishoiusektorid peavad maksma, nii tervishoiusektor kui ise esindajad äh, kui ka patsiendid nõuavad muutusi ja finantsaspekti ei tohiks kahe silma vahele jätta. minu fraktsioon toetab seda resolutsiooni, me leiame, et tegemist on resolutsiooniga, mis aitab meil paremini toime tulla tänase maailma väljakutsetega ja öö, tulla vastu tervishoiusektori töötajate soovidele. ja nüüd on mul vaba mikrofoni raames kaks sõnasoovijat, kõigepealt härra Papa-Nikolau, üks minut, palun suur tänu, president. jah, ma palusin sõna, palusin sõna selleks, et kõigepealt avaldada tunnustust raportööridele ja kõikidele neile, kes on selle tänase arutelu algatamises osalised olnud, Euroopa peab olema kodanike jaoks ja tänu tänasele arutelule oleme me sellele eesmärgile pisut lähemale liikunud. ma olen rääkinud mitmete kolleegidega ja, ja üks minu sõpradest, kes on noor arst, ütles mulle, et see, mida te teete te selle läbi, selle teemaga on väga oluline ja tuleb ka selgitada kodanikele, et selliste õnnetuste ärahoidmine on äärmiselt oluline. me peame olema teadlikud riskidest, mis valitsevad tervishoiusektoris, mis valitsevad haiglates ja me peame selgitama töötajatele, et kui nad töötavad äh, sur-, surve all äh, mitu tundi päevas äh, ja tervishoiusektoris väikestes riikides tavaliselt on tervishoiutöötaja töö väga pingeline, siis tuleb pidada kinni kõikidest ennetavatest meetmetest ja eeskirjadest, turvameetmetest, sellepärast et me tahame terveid tervishoiutöötajaid, sellest saavad kasu me kõik ja siis me saame kõik ka sobiva ravi. In unserer Politik muss es das Ziel sein, jene Rahmenbedingungen zu schaffen. suur tänu! meie poliitika eesmärgiks peaks olema tagada võimalikult äh, kõrge elustandardid meie kodanikele ja üks väljakutsetest, äh, millega me seisame silmitsi, on töökohtade loomine. aga töökohti lüües, äh, luues ei tohiks me unustada, et need töökohad ei tohi inimeste tervist ohtu seada. ja just nimelt sellepärast on ennetustöö ja ohutus töökohal äärmiselt tähtsad. ma olen veendunud, et selle direktiivi rakendamine on juba hiljaks jäänud, me oleksime pidanud selle eest juba ammu hoolt kandma ja see direktiiv aitab meil luua hädavajalikud ohutustingimused meie tervishoiutöötajatele ja ma arvan, et selle direktiivi rakendamine võimalikult kiiresti on kõigi Euroopa kodanike huvides. jah, härra volinik, palun Uh, suur tänu! kõigepealt suur tänu, mul on väga hea meel, et te toetate nii suurel määral seda meie ettepanekut, mul on väga kahju, et see protsess võttis aega rohkem, kui paljud teist oleksid tahtnud, aga me oleme veendunud, et sotsiaalpartnerite dialoog on olulise tähtsusega ja et sotsiaalpartnerite arvamust tuleb alati austada alati ei ole sotsiaalpartnerite otsused legitiimsed, aga samas need aitavad alati kaasa uute eeskirjade rakendamisse ja vastuvõtmisest, sellepärast et sellisel juhul on sotsiaalpartnereid huvitatud meie dokumentide edust. me, meil on olemas juba töödokument, mis puudutab raamkokkuleppe täpsustamist rakend-, rakendamist ja me loodame, et äh, see sotsiaalpartnerite poolt koostatud suuniste dokument aitab meil ka äh, nõukogu protsessi lõpule viia. ja see on vastuseks ka paljude teie muredele seoses äh, raamkokkuleppe rakendamisega. Huvi, huvi on tuntud ka järelevalve küsimuse järele. loomulikult on oluline teostada järelevalvet selle üle, kui edukad on äh, uue direktiiviga võetud meetmed. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et tekstis on öeldud, et lepingu osapooled vaatavad selle kokkuleppe rakendamise üle viis aastat pärast äh, vastuvõetu, võtmist, nii et äh, on äärmiselt oluline ja teostada järelevalvet rakendamise üle ja sellise seda tüüpi torkevigastuste vähenemine on kindlasti üheks näitajaks lõpetuseks tahaksin öelda, kuna olen ametis vaid teist päeva, uus komisjon on ametis vaid teist päeva ja seda, sellele juhtisid tähelepanu nii mõnedki siinsed sõnasoovijad. ja seetõttu tahaksin ma öelda, et on äärmiselt oluline, et komisjon pööraks rohkem tähelepanu kahe silma vahele jäänud inimestele Euroopas, vanusegruppidele, töötajatele, kes sageli ei äh, saa ise sõna, äh, need on äh, jäetud kõrvale varem ja neile pole pööratud piisavalt tähelepanu. tervishoiusektor on kahtlemata väga oluline sektor. me peame selle küsimusega tegelema pühendunult, pöörama neile võimalikult palju tähelepanu ja probleemiks ei ole mitte ainult see, et tervishoiutöötajad satuvad süstatorget tarkevigastuste ohvriteks. me teame kõik, et tervishoiutöötajad töötavad ka väga palju, nende tööpäevad on väga pikad ja see küsimus nõuab kindlasti ka tegelemist isele, iseäranis kriisitingimustes, kus meie majanduslikud meetmed, rahapoliitika stabiliseerimise meetmed seavad ohtu ka inimeste tööpäevad. suur tänu! suur tänu, härra volinik. ja ma olen väga tänulik selle tänase debati algatajatele selle algatuse eest ja loodame, et see siis aitab olukorda parandada. hääletame kell kaksteist, arutame.